nüüd järgmine päevakorrapunkt, milleks on härra Tšarskovski, härra Gualtieri raport, mis puudutab äh, Euroopa Parlamendi koosseisu enne kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimisi. esimesena saab sõna raportöör Tšarskovski, palun. Ladies and gentlemen, I mean boy. Uh, äh, daamid ja härrad, ta on arm, see raport küll lihtne ei olnud eriti kuivõrd mõned teist väiksematest ja keskmise suurusega liikmesriikidest on ju nendest ettepanekutest, mille me oleme teinud, isiklikult puudutatud. tegemist on ühega nendest harvadest kordadest, kus Euroopa Parlamendil on algatusõigus ja kõige olulisem oleks see, et me ei lööks selle vastutuse ees kõhklema me otsustasime Robertoga minna pragmaatilisele lähenemisele. millised oleksid siis valikuvõimalused vahendada suurendada parlamendisaadikute kohtade arvu, see oleks tänases kriisis ilmselt äh, vale samm ja kõigile jääks meelde ainult see, et parlament nõuab endale lisakohti juurde. teine variant oleks olnud nõuda süsteemi radikaalset muutmist tõsi on see, et kui me tahaksime sujuvat üleminekut äh, väiksematest suurtematesse liikmesriikidesse selles osas, kui palju saadikuid esindab, äh, kui paljuid valijaid, äh, siis oleks tulnud tulla välja radikaalsema lahendusega, kus mõned liikmesriigid oleks saanud rohkem kui ühe koha ja mõned kaotanud rohkem kui ühe koha. aga kas realistlikult seda pragmaatilist lahendust toeta-, lähenemist toetaks meie koda või nõukogu? praegune lahendus, et üks liikmesriik ei kaota ühte kohta rohkem kui ühe koha ja ei saa juurde ühtegi kohta kui ühe koha on äh, võimalik ainult siis, kui ka teised küsimused äh, tõstetakse küsimärgi alla, sellepärast et meie institutsionaalne ülesehitus sõltub otseselt sellest tasakaalust, mis äh, on seatud parlamendis ja nõukogus. ma arvan, et radikaalsed lahendused on võimalikud ainult teiste institutsionaalsete reformidega, eriti selles osas, mis puudutab häälte kaalu nõukogus. seda aga praegu ei ole arutelule võetud kuid, ja ma luban teile seda, tuleme ka selle asja juurde veel lähitulevikus tagasi, kus võib-olla oleks võimalik siis ka juba välja ähm, kujundada selline süsteem, mis oleks kaugemale ulatuv nüüd äh, meie seisukoht äh, kohtade arvu osas on see, et me toetame kahanevat proportsionaalsust. aga dilemma tekib alati siis, kui kahaneb või kui proportsionaalne see süsteem peaks olema. me vaatasime ka, millised on olnud ajaloolised arengud, nimelt et suuremad riigid on äh, pidevalt kohti kaotanud, see oli nendele kahjuks ja sellepärast otsustasime selle ebaõigluse eemaldada meie ettepanekud äh, keskenduvad Lamassuuri äh, raportile ja Severini raportile mitte sellepärast, et see oli kõige parem lahendus, vaid sellepärast, et meie enda koda võttis selle äh, vastu ja sellepärast see ongi meie referentsi, referentspunktiks olnud nüüd demograafia küsimused tuleb samuti arvesse võtta ja sellepärast me olemegi välja pakkunud selle, mille me oleme välja pakkunud. ka meie süsteemi kohaselt on väikesed ja keskmise suurusega riigid üleesindatud nii nagu proportsionaalseski süsteemis, eh, mida kasutatakse nõukogus, eh, vabandust, kui me võtaksime üle sellise süsteemi nagu nõukogus, selles, selles ei oleks põhiseaduslikult mingisugust mõtet. nüüd teie muudatusettepanekud. meie ei saa toetada neid muudatusettepanekuid, mis jäävad küsimärgi alla, kas eh, meie lähenemise mõttekäigu või põhimõtted ja sellepärast ma tahaksin jääda selle hääletustulemuse juurde, mis saavutati Põhiseaduskomisjon. selleks, et meie ettepanek oleks tõhus ka, äh, ka nõukogus ja tugevatel alustel, seal on meil vaja tugevat koja toetust, kes meie raportit toetavad. ja sellegipoolest ja sellepärast ma siis palungi, kuigi teie jaoks ei, kõigil ei ole lihtne, toetage palun meie kompromissi, mitte sellepärast, et see oleks kõige parem kompromiss äh, ja kaugel mitte kaugel on ta muidugi ideaalsest, aga minu meelest ei ole pikemas mm, ei ole lühemas perspektiivis võimalik teistsugune lahendus. Äh, jään lootma teie toetusele ja loodetavasti suudame selle olukorra lahendada vähemalt vahepealgi. Äh, härra Gualtieri saab järgmisena sõna. Äh, suur tänu, härra juhataja. härra Tšerskovski joonistas praegu väga hästi välja selle, mis meie eesmärk oli. meie eesmärgiks oli äh, balansseerida ühe väga raske ülesandega ja jõuda tasakaalustatud lähenemisele. ja probleemi tegi muidugi raskemaks ka Horvaatia peatne Ähm, liitumine ja see, et selle parlamendi mandaadiga, mandaadi lõpuga tuleb ka sisse aluslepingu reegel, mille kohaselt on äh, kohtade arv piiratud parlamendis seitsmesaja viiekümne ühega kahanev proportsionaalsus on sisse kirjutatud ka aluslepingusse ja äh, oleme üritanud siis jõuda sellist lahendust, äh, mis oleks ka realistlik. meie lähenemisel oli kaks osa. kõigepealt, mis puudutab põhimõtteid mis olid ka Lamassuuri ja Severini raporti esimeheks põhim-, esimeseks põhimõtteks, et et suuremates liikmesriikides üks saadik äh, jääb esindama rohkema arvuga kohti kui väikeste riikide saadikud ja siis need maksimum-miinimum äh, arvud äh, liikmesriikide kaupa. meie esimene samm oli kohtade ümberjaotamine ja see oli väga oluline samm Äh, aga kui me oleksime selle esimese põhimõtte tema täies mahus rakendanud, siis me oleks jõudnud täiesti er-, ebarealistliku lahenduseni ja sellepärast jõudsimegi siis äh, nii-öelda poliitilise kokkuleppeni, äh, sellise lahenduseni, kus keegi ei võida ja keegi ei kaota rohkem kui ühe koha selline lähenemine minu meelest on poliitiliselt tasakaalustatud, poliitiliselt jätkusuutlik ja nii, nagu ka lai konsensus põhiseaduskomisjonis näitas ja selle tulemuseks on see, et äh, me loodame, et äh, samasugune toetus äh, antakse sellele ettepanekule ka siin kojas. kindlasti mitte see ettepanek ei ole täiuslik, aga ilmselt täiuslikum kui kõik teised võimalikud variandid ja homne hääletus peab otsustama selle, et kas Rootsi saaks peama lisakoha või Austriale jääma koht Eh, nii eh, või võetakse see lahendus, mille me leidsime põhiseaduskomisjonis. kaks tuhat neliteist näitab siis seda, milliseks eh, tegelikkus kujuneb. mõistlik oleks see, et Rootsi ohverdaks oma koha. aga loomulikult neid, kes teisiti arvavad, on palju mina esial-, esialgset toetust siiski toetaksin, esialgset ettepanekut toetaksin ka täna. aga täiskogu on see, kes otsustab. ja ükskõik, mis pidi eh, täiskogu otsustab, eh, struktuur jääb paika ja ma tõesti loodan, et eh, see dokument võetakse vastu ilma muudatusettepanekuteta, sellepärast et äh, muidu tekiks kohe oht, et äh, pannakse veto peale siin ja seal meie peame näitama nõukogule seda, et me toetame seda ettepanekut ja ma arvan, et mitte ükski teine variant ei ole parem variant kui see, mille me oleme pakkunud välja täiskogule. ja veel üks element selle raporti puhul ähm, väärib mainimist nimelt äh, parlament äh, oleks huvitatud äh, aluslepingu muutmisest ka nõukogu häälte kaalu osas ja riikideüleste valimisnimekirjade osas. Need on üliolulised küsimused, mis ei peaks nüüd jääma siin sugugi kõrvale. Nende asjadega tuleb tegeleda ja see annab meile öö, uueks perioodiks siis täiesti teist nägu koja ja ma arvan, et ka meie töö panustab kõik selle lõpptulemuse suunas ja sellepärast ma soovitan veendunult äh, kõikidel teil toetada seda. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Kassiini. aitäh, härra president, ma tahaksin tänada esmalt mõlemat raportööri, kes äh, on ära teinud tõesti väga raske ja pika töö ning ma tahaksin äh, kõigepealt rääkida üldistest ähm, teemadest, me oleme praegu asunud teele, kus me järgime kolme eesmärki. esmalt äh, demokraatlike põhimõtete järgimine, tihedama liidu loomine ning äh, äh, Euroopa Liidu laienemine. aga see tee ei ole lihtne, sellepärast et demokraatlik põhimõte nõuaks, et iga saadik esindaks sama äh, suurt arvu valijaid, see tähendaks, et äh, väiksemad äh, riigid kaoksid ära ja suuremate riikide roll oleks väga palju suurem. ja sellepärast äh, leping, lepingus on juttu kahanevast proportsionaalsusest ning Põhiseaduskomisjon tõlgendas seda niimoodi, et riigid tuleb järjekorda seada vastavalt suurusele ning mitte ühegi teisel riigil ei, ühelgi riigil ei tohi olla äh, saadikuid äh, rohkem kui mõnel teisel sama suurel riigil äh,. vaja on mõnedel äh, riikidel teha ohv- äh,, tuua ohvreid, see on seotud Horvaatia liitumisega ning vaja on leida selline matemaatiline valem, mida võiks äh, kasutada ka siis, kui tegemist on järgmiste laienemistega, sellist valemit praegu veel ei ole nii et äh, vaja on anda panus äh, Euroopa ülesehitustöösse, aga tuleb äh, mõelda ka edasi, kuidas võiks olukord välja näha tulevikus pärast lepingu läbivaatamist. me teeme praegu sammu edasi, ma loodan, et me ei jõua patiseisu ma arvan, et hiljem oleme võimelised lepingut reformides seda teemat veel põhjalikumalt analüüsida, seetõttu ma arvan, et tagasi tuleks lükata kõik muudatusettepanekud, ehkki mõningaid neist võiks ka toetada, aga teksti tuleks toetada sellisel kujul, nagu see komisjonis vastu võeti, aitäh. ja sõna saab härra Lainen. SED fraktsiooni nimel tahan ma tänada raportööre ettepaneku eest üks aasta enne Euroopa Parlamendi valimisi oli see ainus võimalus tagada homme täiskogu istungil lai häälteenamus. parlamendi äh, koosseisu on vaja reformida, seda üldiselt tunnustatakse, põhis-, ülesehitus on pärit ajast, kus parlamendil oli ainult konsulteeriv roll Äh, ja seal oli neli kategooriat, suured ringid, vähem suured äh, ja veel veidi väiksemad ja päris väiksed. täna, kus meil on seaduslooja roll, ei piisa sellest legitiimsuse tagamiseks ja esinduse tagamiseks. meil on vaja reformi äh, kodanike esindamiseks. siin ettepanekus on tegemist pragmaatilise lähenemisega, keegi ei äh, saa kohti juurde, keegi ei kaota ka rohkem kui ühte kohta. ma arvan, et see oli mõistlik selleks, et äh, teha ruumi uutele Horvaatia kolleegidele üldiselt äh, ollakse sellega rahul, ähm, välja arvatud küsimus, kas Rootsi või Austria peab kohast loobuma, seda näeme me homme, me lubame, et kohe, vahetult pärast Euroopa Parlamendi valimisi peab parlament uuesti hakkama selle teemaga tegelema, meil on vaja Äh, kestlikku äh, valemit ning meil on vaja ka tasakaalu mõlema õigusloome samba vahel ning minu arvates on vaja ka Euroopa vali, valimisnimekirju, see ei ole äh, kestev lähenemi-, lahendus, aga palju õnne raportööridele selle pragmaatilise ettepaneku eest. härra Tahv, palun. härra juhataja varem on äh, parlamendi kohtadega kaev, kaev, kaubeldud ebaõiglasel viisil liikmesriikide vahel. ja tavaliselt on see kauplemine lõppenud äh, valitsustevahelise konverentsi viimastel tundidel. täna tänu Lissaboni lepingule on parlament äh, see, kes ise selle raske töö ära teeb. raport raportöörid on üritanud läheneda pragmaatiliselt, kuid äh, pragmatism ei äh, saa olla täiuslik. ja äh, põhiseaduskomisjon on nende ettepanekut muutnud Rootsi kasuks ja see vähendab seda, ähm, kui mitu korda rikutakse kahanevat äh, proportsionaalsuse põhimõtet. me ei, ei peaks täiskogus seda muudatust äh, uuesti ümber muutma. ja pikemas perspektiivis on kogemus äh, näidanud seda, et pigem on parem leppida kokku matemaatilises valemis, mida võiks rakendada äh, enne valimisi äh, läbipaistvalt ja äh, avatult. ma arvan, et äh, see valem ilmselt Cambridge'i kompromissile oleks üsna sarnane, nii nagu see meile esitati põhiseaduskomisjonile kaks aastat tagasi. raport tõstab selle küsimuse kindlasti konvendi päevakorda mis loodetavasti aastal kaks tuhat viisteist kevadel kokku kutsutakse. aga lisaks sellele on seal tegevuskavas ka väga oluline küsimus, nimelt äh, riikideülesed valimisnimekirjad. mina arvan, et arutelud kohtade arvu üle Euroopa Parlamendis ja see, kuidas nad jagunevad, tuleb äh, lahendada eraldiseisvalt nõukogu äh, häälte kaalust. selleks, et meil oleks tõeliselt õiglane, ajas vastupidav süsteem, mis vastaks demokraatlikule Euroopale. suur tänu. härra Tahv, teie sõnavõtt on nii vasakult kui ka paremalt äh, äh, kirgi kütnud äh, härra Leitfried kõigepealt lisaküsimuses, siis proua Ahvard aitäh, härra Tahv, ma pean midagi ütlema, ma ei usu teid, ma ei usu sellesse, mida te rääkisite. Te rääkisite õilsatest äh, põhimõtetest, millega te põhjendasite, et Austria peab äh, koha kaotama, aga mina arvan, et te mõtlete parteipoliitiliselt, see ei ole mingi juhus, et äh, Rootsil on neli äh, saadikut liberaalide fraktsioonis ja Austrial reegli ja reeglina ei ole ühtegi. see on teie motivat-, motivaatoriks ja ma arvan, et äh, selline mõtteviis on vale. Te võite mulle selgitada, et äh, see ei ole nii, aga mina teid ei usu ja ma arvan, et teil ei õnnestu see, teile seda ka, meile seda kuidagi mõistlikult äh, selgitada ja äh, raportöörid tegelikult tõid välja palju mõistlikuma ettepaneku, aga teie fraktsioon soovis seda muuta proua Ford saab kõigepealt sõna, peatab äh, härra juhataja. proua Wertmann muuseas liitus äh, härra Leichtfried äh, liberaalide fraktsiooniga selle Euroopa Parlamendi koja kõige suurema võimuga. Mr Duff, I am a mathematician and härra Ford, härra Duff, mina olen matemaatik ja mulle matemaatilised vastused meeldivad. kas te võiksite mulle siis selgitada, et miks teie ettepaneku kohaselt on Ühendkuningriigil äh, valija kohta vähem saadikuid kui Saksamaal? kõigepealt, ütleb härra Duff ma lükkan kindlameelselt tagasi äh, ja eh, isegi näitan üles pahameelt eh, sellise süüdistuse üle, mis siin tehti, et ma käitun erakonna eh, seisukohtadest lähtuvalt mina tahan lähtuda oma lähen-, lahenduses siiski põhiseadusest ja leida nii pragmaatilise lahenduse kui võimalik. jah, see ei ole matemaatiline lahendus, ma loodan, et äh, kuskil tulevikus on võimalik selline puhtalt matemaatiline lahendus leida. aga ma tahaksin selgitada, et mis puudutab rahvastiku arvu erinevust äh, Rootsi ja Ungari vahel. nelisada seitsekümmend viis tuhat inimest on selle rahvaarvu vahe. ja meile küll ei tundu, et see väike erinevus rahvaarvus on piisav põhjuks, piisav põhjus äh, selleks, et äh, Rootsi ja Ungari kohtade vahe oleks kaks kohta. vabandust äh,, jah, Austria ja Rootsi rahvaarvu vahe on miljon inimest. ja see on ju arusaadavam ja õiglasem, et äh, äh nende kohtade vahe oleks kaks kohta mina ei vastuta ei Rootsi ega Austria rahvastiku kasvu eest, mitte kusagil ma ei vastuta selle eest. ma tahaksin, et äh, inimesed vaataksid äh, otsa arvudele ja Briti positsioonid, nagu te teate, pragmaatiliselt praegu ei äh, kaotaks meie mitte ühtegi kohta ega saaks ka ühtegi kohta juurde. aga kui me peaksime nüüd kokku leppima hoopis matemaatilises äh, valemis, siis nii Prantsusmaa kui ka Ühendkuningriik ja ka Hispaania saavad kohti juurde. suur tänu, suur tänu, läheme edasi. härra Hefner, palun lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, just äh, see arutelu, nimelt äh, see etteheide ühele meie äh, kom-, komisjoni liikmele, et ta, tema käitumise taga olid isiklikud motiivid, mm, see näitab, et kui vajalik on muuta käitumist, et me lõpetame sellega, et pärast iga uue riigi liitumist või äh, muutusi äh, elanike ar-, riigi elanike arves hakkame siin ise muutma kohtade arvu, meil on vaja täpset, selget, äh, ühest valemit, mis paneb kohtade arvu paika vastavalt elanike arvule, et seda on võimalik välja arvutada ilma igasuguse kahtluseta ja esitati selline ettepanek, kompromiss muudatusettepanekuna võeti see komisjonis vastu, kui seda ettepanekut järgitakse, siis see on viimane kord, kui me üritame selle ülesandega hakkama saada niimoodi, et me Äh, siin äh, võtame mõnelt riigilt kohti ära või paneme teisele juurde, nii et äh, suur tänu Rafaelele ja Robertole, kes tegid suurepärast tööd, aga asi ei saa nii olla, et parlamendis või nõukogus tülitsetakse selle üle, et kui palju kohti peab mõnel riigil olema. demokraatias on reeglid kõige ole-, olulisemad ning esindusdemokraatia reeglid peavad puututama just nimelt seda, kuidas Äh, arvutada välja äh, parlamendisaadikute arvu vastavalt äh, elanike arvule ning oluline on see, et me oleme kokku leppinud selles, et tegemist on viimase korraga, et järgmine kord kasutatakse puhast lahendust, mille me töötame välja konvendis, mis on kahanev, proportsionaalne ja õiglane, aitäh. suur tänu. Lord Dartmouth soovib teile ka küsimuse esitada, teil selle vastu ei ole ilmselt midagi Lord Dartmouth, palun. aitäh, härra Hefner. Te rääkisite äh, vähemalt kolm korda ühehäälsest otsusest komisjonis. kas te nüüd arvate, et ühehäälsus komisjonis tagab selle, et äh, komisjoni otsus on äh, kõige targem otsus ja valideerib selle otsuse? austatud kolleeg, tegemist on huvitava küsimusega. tõepoolest oli asi nii, et hääletusel oli erinevaid muudatusettepanekuid ja nende muudatusettepanekute puhul mäng-, võisid mängida rolli ka äh, riiklikud huvid. oli väga napp hääletus, näiteks kümme üheteistkümne vastu, aga lõpuks äh, lõpptulemust toetas, toetati ühehäälselt ning ma tahan selgelt välja öelda, et see on see asi, mida mina kujutan endale ette demokraatia all, mida ma ka teile soovin ja muuhulgas ka täna toimunud hääletustel. parlamendis on võimalik äh, vaielda erinevate asjade üle, igalühel on oma huvid esindada, aga meil on ühine ülesanne, eriti kui tegemist on valimisõiguse ja parlamendiõigusega, on vaja leida õiglased reeglid, kõik peaksid neist kinni pidama, ka teie, kui siin äh, maja äh,, kojas keegi räägib, siis ei tohiks te pidevalt vahelehüüdeid teha, siin on tegemist parlamendiga, siin tuleb järgida demokraatlikke reegleid nii komisjonis kui täiskogul. härra Agnew, palun suur tänu, härra juhataja. sõna võtab aga härra Fox. Äh, selle ettepaneku eesmärgiks äh, on vastata aluslepingu põhimõtetele, mille kohaselt siis kohtade arv parlamendis on piiratud seitsmesaja viiekümne üheni ja et äh, leida kohad Horvaatia kolleegidele, kes liituvad aastal kaks tuhat kolmteist ja otsustati, et mitte ükski riik peale Saksamaa ei peaks kaotama rohkem kui ühte kohta, raportöörid arvavad, et see on pragmaatiline lahendus ja neil on ka õigus, aga see ei ole sellegipoolest ideaalne lahendus. nõus olen aga sellega, et see on tõesti kõige praktilisem eriti arvestades seda, et meil on väga vähe aega see küsimus ära lahendada enne järgmise aasta valimisi. ideaalses maailmas ma tahaksin, et võetaks vastu mingisugune valem, kus Äh, vastaks äh, liikmesriikide kohtade arv rahvaarvule, aga ma saan aru, et me peame sellest rääkima kunagi tulevikus. ja sellepärast meie fraktsioon toetab raportööride lõppjäreldusi, aga neid ilmselt ei üllata see, et on mõned saadikud ka meie seas, kes, äh, kellele see raport ei meeldi. suur tänu ja nüüd härra Ägnu, palun kuigi Ühendkuningriik eh, seekord ohus ei ole ja meie kohad ei vähene, tuleb see otsus eh, laialt eh, hal halvaks panna. see näitab väga selgelt, kui ebademokraatlik Euroopa Liit on. keskmise suurusega riigid on need, kes kohad kaotavad teiste liikmesriikide rahvasaadikud dikteerivad ette siis keskmise suurusega riikidele, kui palju kohti nad kaotavad, aga kui nende valijad ei ole rahul nende valijad, nende valitutega, kes äh, on nende kohtade vähendamise eest olnud, ei saa neid maha valida. ja see tähendab seda, et demokraatlikku vastutuskohustust ei kanna siin kojas mitte keegi. Äh, mittedemokraatlik on võib-olla kõige pehmem sõda, mida selle äh, koja kohta saaks üldse kasutada, pigem on see selline poliitiline hangeldamine, mis siin toimub. nüüd räägitakse siis Euroopa-ülestest erakondadest äh, ja hakatakse ka poliitilisi sõnavõtte kuidagi siin reguleerima, no vaadake, mis sellest saab. koda ei ole siin demokraatlik koda, see on valitud diktaatorlus suur tänu, härra Fox on teile esitanud sinise kaardi, härra Agnew, kas te olete valmis vastama härra Foxi küsimusele? härra Agnew küsib, et kes selle küsimuse esitab, härra Fox? härra Fox suur tänu, härra juhataja. arvestades seda, et äh, selles raportis on härra Agnew arvates nii palju puudujääke, äh, kas ta võiks siis rääkida, et mitu muudatusettepanekut ta komisjonis esitas selleks, et seda raportit parandada? härra Agnew minu peamine eesmärk eh, seal komisjoni töös osalemiseks on see, et ma tahan teada, mida nad seal sahmerdavad ja siis raporteerida sellest Briti rahvale, sest eh, väga paljud britid ei saa üldse aru, mis siin toimub ja kindlasti konservatiivide erakond on üks nendest erakondadest, kes selle kalevi alla paneb. Eh, proua Ford, isegi kui te kohal ei olnud, härra Agnew sõnavõtu ajal, annan teile ikkagi sõna. härra proua Ford, proua Agnew, te oleks võinud ju osaleda nende, selle raporti aruteludel, kas te olete ühelgi arutelul kohal olnud? ma olen käinud enamus kohtumistel, mulle see jutt seal aga ei meeldi, ma käin, ma räägin peaaegu kõikidel kohtumistel, kus kohal olen ja pea enamusetel olen kohal. mind üllatab see, et räägitakse ühehäälsest valimistulemusest äh,, hääletustulemusest. kui ma kohal olen olnud, siis ma pole kunagi lõpphääletusel toetanud äh, seda raportit, tavaliselt ma olen aga asendusliige olnud, tõendeid mul ei ole, aga ma kavatsen seda asja uurida, härra Scholz järgmisena. Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen suur tänu, härra president, kallid kolleegid, mina hääletan selle parlamentide kohtade ümberjagamise ko kohtade poolt, kohe kindlasti kõik fraktsioonid seda ei tee. aga kolmes punktis tahan siin tahaksin siiski kriitikat teha. esiteks ei ole minu jaoks vastuvõetav see, et parlamendil ei õnnestunud pikaajaliselt Euroopa Parlamendi valimistega tegeleda ja rööpmed paika panna. see kitsarinnaline mudamaadlus, kus me näeme, mida me näeme praegu tippkandidaatide kuupäeva paikapanemise ja kohtade jagamisega ei ole poliitiline sõnum. meie kohustuseks ole, oleks olnud äh, see, et me vaatame valimisi selle kasvava skeptilisuse raames, selle raames, et inimestel on poliitikast kõrini ja me peaksime poliitilisi protsesse käima lükkama parlamentide ümberjagamise töö puhul on suur keskne poliitiline probleem. kõik tegid niimoodi, et nad ei pidanud äh, midagi oma koduriigi jaoks kärpima kodanikel on väga raske siin vahet teha. meil on vaja selgeid läbipaistvaid reegleid, meetmeid, mis toimivad ja meil on vaja ka läbirääkimisi pidada uute kandidaatriikidega ning peale selle toimuvad ka demokraatlikud muudatused. ma ei usu, et tulevikus kohtade ümberjagamine kogu Euroopa Liidu võimu mitte arvestamata võimalik on. on väga tähtis, et ka nõukogus äh, räägitakse võimupositsioonidest, peaks mõtlema ka selle peale, kas regioonide komitee mõju tuleks tugevdada, sellepärast et seal on need inimesed, kes Euroopa kodanikke esindavad kõige lähemalt, nemad on need inimesed, kes konkreetselt koha peal inimeste elu mõjutavad. proua Sinkler, want... kas te soovite esitada küsimuse? aitäh! mul on küsimus kolleegile, ta rääkis äh, äh, võimalikest riiklikest huvidest liikmesriikides ja me kuulsime siin ka süüdistust äh, Äh, härra Tahvilt, et ta võib-olla siin poliitilistel eesmärkidel tegutses, kas see ei näita, et poliitikud ei peaks paika panema, kuidas poliitikuid valitakse? Euroopa Liidus on piisavalt äh, bürokraate, äkki peaks äh, nemad selle otsuse tegema, sõltumatu institutsioon, nii nagu seda tehakse Ühendkuningriigis äh.? ma olen täiesti nõus, et poliitikud peavad ise otsustama sõltumatult, aga küsimus on selles, kui palju me võtame kodanike muresid tõsiselt ja ma arvan, et tulevikus me peame palju intensiivsemalt selle küsimusega tegelema. härra Schöpflin, palun järgmisena You, suur tänu, president, õnnitlen raportööre. Te töötasite väga hästi. kui vaadata parlamendikohtade ümberjagamist, siis tõesti, seal võib-olla oli probleeme, jah, see oli tegelikult äh, laienemise järeldus, Euroopa Liidus on uued liikmesriigid ja uued liikmesriigid peavad olema ka esindatud. kuid reaalsuses, nagu me teame väga hästi, on siin probleeme, hoolimata sellest, et siin üritati tehniliselt või tehnokraatlikult kohti ümber jagada, siis tegelikult on olukord selline, et poliitikuid ei saa sellisest poliitilisest teemast eemal hoida ja mitte ükski liikmesriik ei taha parlamendikohti kaotada, nii et laienemise järelduseks on see, et me peame lihtsalt äh, võimalikult vähe kahju tegema ja tegelikult on küsimus, kuidas on neid küsimusi üleüldiselt äh, Äh, jagada. võiks mõelda äkki selle peale, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ei oleks alaesindatud poliitiliselt kui nad on alaesindatult, siis nende hääl oleks veelgi tasasem kui praegu ja peale selle tuleks meelde tuletada ka seda, et Euroopa lõimimine ei ole mingi suurte riikide mängumaa. kui Euroopa Liit peab toimima kui demokraatlik tasakaalus organ, siis väikesed riigid äh, Neid peab austama ja neid peab kaitsma, me oleme näinud äh, minevikust, mis saab siis, kui suured riigid kasutavad väikeseid riike satelliitidena reeglid on selleks, et tagada stabiilsust ja sama kehtib ka parlamendikohtade ümberjagamise kohta, seal peavad olema reeglid ja selles mõttes on ümberjagamise loogika selles, et mitte ükski riik ei tohiks kaotada rohkem kui ühe koha ja peale selle tuleks kasutada ka proportsionaalsuse põhimõtted. Need, kes soovivad mööda vaadata sellest põhimõttelisest küsimusest, ei ole Euroopa Liidu integreerimise põhimõtetest aru saanud ja tegelikult õhutavad Euroopa Liidu vastusust koostöö. suur tänu, härra Martin, järgmisena. suur tänu, president, ma kardan, et Äh, ma ühinen nendega, kes õnnitlevad raportööre suurepärase töö puhul, see ei olnud kerge, aga nagu paljud ütlesid, tegemist oli pragmaatilise toimiva lahendusega, millega meil on võimalik leida lahendus äh, veel enne valimisi. aga nagu öeldi, tegemist on üleminekulahendusega ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tuleb meil välja töötada pikaajaline lahendus, mis kehtiks igal juhul ja et me ei peaks liikmesriikide vahel läbi rääkima, läbirääkimisi pidama, et me ei peaks siin linnukesi tegema erinevate liikmesriikide taha, kes soovivad saada liikmeskohti, nagu eelnevad äh, kõnelejad ütlesid, see peab toimima vähenema proportsionaalsuse mõttes, et tegemist on süsteemiga, mis kehtib iga kord, kui parlamendi äh, kohti vahetatakse ma loodan, et põhiseaduskomisjon alustab oma tööd selle kallal võimalikult kiiresti uue mandaadi alguses, selleks et järgmisel korral oleks meil pragmaatiline lahendus varem kui aasta enne valimisi see, mida ütles härra Agnew, see soovitus, et Euroopa Parlamendi valimisi peaks pidama kahekümne teise ja kahekümne neljanda mai vahel kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, see on neljapäeva ja pühapäeva vahel, nii et ei ole mitte mingit ohtu, et britid ei saa neljapäeval valida ja ma arvan, et äh, ül-, nõukogus liikmesriigid tõesti ka ratifitseerivad need kuupäevad. suur tänu, proua Wertmann aitäh ähm, mm, tegelikult oleks kohtade jaotus olnud väga selge, aga äh, ette on nähtud äh, artiklis neliteist äh, lõikes kaks kahaneva proportsionaalsuse põhimõte ning tuleb kinni pidada kahest põhimõttest. raportöörid ütlevad aga, et tegemist ei ole matemaatiliste kriteeriumitega. kolleegid, õppigem mate-, matemaatikat või korrake see üle Te ütlete, et vaja on äh, pragmaatilisi lahendusi juurutada. Need on kunstlikult äh, välja töötatud lahendused, millel pole tegelikult mingit alust ja mis äh, on ühe riigi kahjuks, millel on tegelikult väga Euroopa-meelne hoiak ja mis siis saaks ka karistada selle läbi, et talt võetakse üks koht ära. kui me tahame Äh, tehkem tõsist tööd, mitte ärgem hakakem lihtsalt lepinguid äh, muutma ja ma loodan, et me homme hääletame kõik õigesti, aitäh. suur tänu, härra Ziile. Ähm, suur tänu, härra juhataja, me ei räägi siin praegu matemaatikast või kohtade arvust Euroopa Parlamendis. mulle tekitab muret äh, Euroopa Parlamendi põhi alused. üsna tihti selliste ilusate sõnade taga nagu ühtekuuluvus ja solidaarsus on tegelikult äh, varjatud siseriiklikud huvid, äh, nende huvid, kes on netokasusaajad, netosissemaksjad, need, kes võtavad peamiselt äh, rahvavood vastu vaba liikuvuse all ja need, kes välja saadavad oma rahvast. ja ähm, oht on see, et üsna paljud liikmesriigid kaotavad ähm, oma mõjuvõimu, sellepärast et väga paljud inimesed nende riigist lihtsalt lahkuvad, sellepärast et olukord ei ole majanduskriisi olukorras väga hea. diskrimineerimist on igal tasandil Euroopa seadusandluses, igas aspektis peaaegu. aga sellegipoolest on liikmesriike, kes võitlevad iga äh, koha eest näiteks Rahvusvahelise Valuutafondi äh, juhatuses me peame olema väga ettevaatlikud tulevikust rääkides, kui räägime aastast kaks tuhat viisteist. suur tänu, härra Möltser. aitäh, härra president see, et puudub äh, otsene proportsionaalsus Euroopa Parlamendi ja parlamendis ja nõukogus, äh, võib olla seotud Euroopa Liidu erilise iseloomuga ja selle eesmärgiks on see, et väiksed äh, liikmesriigid ei oleks marginaliseerunud. otsene proportsionaalsus mandaatide ähm, jaotuse puhul on olemas väga pinnapealselt ja seetõttu see, mis toimub Austriaga, ei ole loogiline ega pea nii olema. võttes arvesse viimaste finantsläbirääkimiste tulemusi, kus me peame kolmandiku võrra rohkem koormat kandma ning võttes arvesse, kui suur on erinevate päästepakettide äh, koormus, tekib minu riigi kodanikel kergesti tunne, et Austria saab järjest vähem sõna sekka öelda, aga peab järjest rohkem raha andma. ja väga tihti jääb selline kõrvalmaik, et Austria tuleb karistada. see sündmus oli küll juba aastaid tagasi. ning kindlasti sellised segased signaalid tugevdavad Euroopa Liitu skeptilist suhtumist. Euroopa Liidu integreerumise jaoks teeb Austria väga palju, nii et seda tuleks arvesse võtta. aitäh ja sõna saab härra Karas. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, arutelu näitab meile kõigile, seda, et meil on vaja uut pidevat äh, valemit äh, kohtade jagamiseks pärast äh, mm, riikide liitumist Euroopa Liiduga. meil on vaja läbipaistvat süsteemi iste-, kohtade jaotamise jaoks Euroopa Parlamendis, et et see kaklus ei hakkaks uuesti pihta pärast iga liitumist. see, mida me siin teeme, selle puhul on üks hääl komisjonis äh, otsustava tähtsusega selle jaoks, kas äh, riigil on äh, koht vähem või rohkem ning see avab ukse lehmakauplemisele. millega tegemist on? vaja on uuesti välja arvutada riigi elanik, kokku elanike arvu ja kohtade arvu suhe, äh, sellepärast et liitub Horvaatia, saab üksteist kohta ja ette on nähtud, et parlamendis on seitsesada viiskümmend üks äh, kohta. üksteist riiki kaotavad kokku Äh, kohti ja poliitiline tahe oli, et üheltki äh, riigilt ei võetaks ära rohkem kui üks koht. Äh, see ei, see oli lihtsalt kokkulepe, mitte, see ei pidanud nii olema. kui oleks võetud arvesse matemaatika, siis oleks neli riiki kohti juurde, rohkem kui ühe koha juurde saanud ja mõned riigid oleks rohkem kaotanud ja Austria ei oleks ühtegi kohta kaotanud. ma tä-, kõik kiidavad täna siin raportööre, mina ka Miks miks me siis ei hääleta selle raporti poolt, mille raportöörid on välja töötanud? sellepärast, et raportööride raportit ühe häälega muudeti ühes punktis ja meie toetame seda, et me muudaks raportööride raporti selliseks, et see saaks ka häälte enamuse ja et me leiaks ka öö, äh, püsiva valemi. Äh, härra Karas, härra Tahv soovib teile küsimuse esitada. härra Karas, ma hindan teid väga kõrgelt, kuid ma tahaksin siiski selgitada, miks me raportööride ettepanekut muutsime. sellepärast, et see ettepanek läks vastu kahaneva proportsionaalsuse põhimõttele. nagu ma ütlesin ähm, ka juba varem, ei saa me siin puhta südamega öelda, et see praegune lahendus igas aspektis seda kahaneva proportsionaalsuse põhimõtet täidab, aga vähemalt Euroopa Kohus küll eeldaks meilt seda, et me vähendaksime taoliste rikkumiste arvu vähemasti. ja seda me selle komisjoni hääletusega ka saavutasime. suur tänu, härra Höökmark soovib teile samuti esitada lisaküsimuse mikrofon palun härra Hökmärgile. Äh, minu kallis sõber äh, härra Kaaras, ma tahaksin teile esitada ühe väga lihtsa küsimuse. põhiseaduskomisjonis me leppisime kokku ühes põhimõttes ja see põhimõte tähendab seda, et kõik äh, riigid on esindatud Euroopa Parlamendis vastavalt oma rahvaarvule. see on see ettepanek mis on hääletusel kojas. nüüd Austria, kes on härra Kaarase, mis on härra Kaarase koduriik, ei taha seda oma riigi jaoks kasutada, Bulgaaria ja Prantsusmaa jaoks küll, kõikide teiste riikide jaoks see kõlbab, aga härra Kaarase koduriigi jaoks ei kõlba. nii et minu küsimus teile miks peaks rahvaarvu erinevus, mis on miljon kodanikku, olema nii vähetähtis, et sellega ei arvestata. Austrias on miljon inimest vähem kui Austrias ja te tahate, et teil oleks rohkem rahvasaadikuid kui meil. miks siis Austria peaks olema rohkem esindatud kui äh, Ehm, teised liikmesriigid, et äh, härra juhataja ütleb, et ma tuletan meelde, et äh, pool küsimus, pool minutit küsimuse esitamiseks, minut vastamiseks. Äh, armas Gunnar, lugupeetud kolleeg Tahv, kui te oleksite mind korralikult kuulanud, siis ma ei rünnanud mitte kedagi. ma toetasin seda, et meil oleks püsiv valem ja küsimus, mille te mulle esitasite, selle küsimuse peate te esitama mõlemale raportöörile, kes äh, igasuguste arvutuste puhul nägid ette teistsuguse äh, kohtade jaotuse kui see, mida me homme hääletama hakkama ning äh, meie oleksime saanud sama kohti, siin ei ole juttu Austriast või Rootsist, juttu on lihtsalt arv, arvutuste alusest, ma ei rääkinud millestki rohkemast või vähemast kui sellest, et ma kaitsen raportööride algset raportit. ma ei rünnanud mitte kedagi, see, mis siin meie vahel praegu toimub, on tegelikult märk sellest, et meil on vaja mm, püsivat lahendust ja Rootsil on alati olnud rohkem, üks mandaat rohkem kui Austrial, sellepärast et et äh, elanike arv on suurem äh, ja selles äh, esialgses ettepanekus oli teistsugune ettepanek mitte sellepärast, et meie oleks seda nõudnud, vaid sellepärast, et raportöörid käisid selle välja ja põhjendasid seda ja meie ja ainult järgisime neid. Mrs Guillaume, please peame edasi minema, sest aeg hakkab otsa saama. proua Guillaume, palun. jah, lugupeetud kolleegid, ma loodan, et kompromiss, mida me homme peame hääletama, mis puudutab aastaid kaks tuhat neliteist kuni üheksateist, sellisel kujul ei ole aktsepteeritav, sellepärast et see ei ole kooskõlas kahaneva proportsionaalsuse põhimõttega ja esindusdemokraatia saab kahjustada, kuna see on kindlasti pragmaatiline lahendus, aga mitte õiglane ja see tekst äh, on paradoksaalne, ta teeb ettepaneku, et äh, aastateks kaks tuhat üheksateist äh, ja nii edasi võetakse väga selgelt arvesse elanike arvu, see tähendab seda, et järgmise ametiaja puhul see ei kehti ning tekst ütleb, et tulevikus on vaja jätkusuutlikku ja läbipaistvat lahendust, aga see tähendab seda, et praegune lahendus seda ei ole ja tõenäoliselt äh, ei äh, leia see ettepanek äh, üheselt toetust ka nõukogus ja ma arvan, et me ei peaks olema nii rumalad, et me sellise kokkuleppega nõus oleks. hästi, teil on küsimus proua Guillaume'ile, härra Randšel, palun. Yes. pool minutit uh,. kolleeg Guillaume, I have to ask you, do you think proua Guillaume mul tuleb teilt küsida, kas te usute, et kogu ametikohtade ümberjagamist on teil võimalik muuta ilma, et nõukogus midagi muudetakse, meil kehtib ju tasakaal institutsioonide vahel ja see, mida teie tahate, oleks ju ebatasakaalus. ja kas teie nüüd ootate nõukogus, et kui on üks hääl ja üks riik, et kas me siin jääme li-, rangelt proportsionaalsuse juurde. kui teil ei ole võimalik rääkida äh, demograafiast üle, üle, nõukogus ja demograafiast siin, nii et siin tuleb kasutada sarnaseid meetmeid. jah, armas kolleeg, sellepärast ma soovisin rõhutada kahte asja, esiteks eh, esindatust ja seda, et on erinevus selle vahel, mida me pakume välja tuleviku jaoks ja selle ja vahel, mida me pakume välja praeguseks ja äh, see on paradoksaalne, et sellisele lähendus, lahenduseni on jõutud komisjonis. aitäh, proua Tain, palun aitäh, härra president, lugupeetud kolleegid, Euroopa Parlamendi valimised äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal lähenevad ning äh, Horvaatia peaaegu nelja poole miljoni kodaniku liitumine läheneb ning demograafilised arengud liikmesriikides, need kõik kokku teevad vajalikuks kohtade jaotuse ülevaatamise, aga meie käed on seotud, sellepärast et me peame jääma kindlaks lepingus ette nähtud seitsmesaja viiekümne ühele saadikule, suured liikmesriigid on juba alaesindatud, riigid nagu Prantsusmaad, Ühendkuningriiki, Hispaaniat puudutab see isegi rohkem kui minu koduriiki Saksamaad, väiksemate riikide saadikud on üle, väiksemad riigid on üleesindatud, sest neil on õigus vähemalt kuuele kohale tollal oli see äh, hädavajalik, et äh, koormat pidid kandma väiksemad ja keskmise suurusega liikmesriigid ning me leppisime kokku, et nad ei tohi kaotada rohkem kui üht kohta, sellepärast et nad oleksid tegelikult pidanud kaotama rohkem äh, kohti ja me ei, ei oleks saanud arvestada sellega, et nad nõukogus oleks selle poolt hääletanud, me, sest et meil on vaja nõukogus va ühehäälsust ja me, pärast seda me peame veel kord selle poolt hääletama, nii see, see oli ainus võimalik lahendus. härra Hökmark, palun. jah põhiseaduskomisjonis olime me ühel nõul, me jõudsime kokkuleppele, kokkuleppele põhimõtte osas, et äh, kohti jagatakse vastavalt rahvastiku suurusele, kuid äh, mida väiksem on riik, seda vähem inimesi on ka ühe saadiku kohta. nüüd on küsisin kolleegi käest ja palusin tal selgitada, miks tehakse vahet äh, miks ei arvestata ühe miljoni inimesega kohtade jagamisel? ja härra president, ma tahaksin veel kord toonitada, et ma ei saanud sellele küsimusele vastust. ainus vastus, mis mulle anti, oli see, et kohe algusest peale on asjad viltu vedanud, nii et ka tulemus on vildakas. ja see viltu vedamine kohe algal tõi end, algul endaga kaasa selle, et meil on vale tulemus. nii et me kõik ju soovime siiski äh, Äh, asju parandada, kui midagi on läinud valesti, siis tuleb äh, seda parandada. põhiseaduskomisjon äh, vaatas asju õigesti ja nüüd on terve rida saadikuid Austriast, kes soovivad asjale jällegi valesti läheneda. miks siis just Austria kodanikud peaksid Euroopa Parlamendis olema paremini esindatud kui teiste riikide esindajad? miks Austria praegusel hetkel ei ole nõus äh, toetama kokkulepet, millele jõuti komisjonis ja miks ma ei saa vastust, härra president, oma küsimusele? küsimus on ju lihtne. põhjus on ka arvatavasti lihtne ettepanek, mille osas kokkuleppele jõuti põhiseaduskomisjonis, ei läheks läbi, kui äh, selle muudatusettepaneku poolt hääletataks. aga see ei saa olla otsustajate jaoks reegliks ei siin kojas ega ka mujal, et äh, vea tegemist jätkatakse, vaid tuleb viga siiski ära parandada, kui see on juhtunud. suur tänu ja järgmisena härra Moreira, palun Eh, suur tänu, härra president. kallid kolleegid, eh, põhiseaduskomisjon tegi mõistliku ettepaneku pärast pikki kõiki läbirääkimisi. me räägime siin ju Horvaatia liitumisest ja tulevastest valimistest ja üritati äh, liitumise mõjusid äh, võimalikult vähendada, ka territoriaalses mõttes. minu koduriik ei kaota saadikukohti, mina leian, et tegemist on tasakaalus äh, ettepanekuga, mis lähtub objektiivsetest kriteeriumitest. uute li riikide lisandudes peavad ülejäänud liikmesriigid ohvreid tooma. põhiseaduskomisjonis otsustati tagasi lükata kõik oportunistlikud äh, soovid kasutada ära praegust olukorda ja parlamendi saadikukohtade jagamist muuta niimoodi, et see soodustaks suuri riike. see oleks kahaneva proportsionaalsusega vastuolus. mõned ütlevad, et äh, seda olukorda ei saa võrrelda siin äh, äh, rangelt võetud proportsionaalsusega. tulevikus tuleb otse loomulikult mõelda ka selle peale, kuidas see põhimõte mõjutab äh, häälte tasakaalu nõukogus, sest ähm, nõukogus tuleb alati arvestada ka parlamendi koosseisuga, see on asi, mille peale tuleks mõelda. suur tänu, järgmisena proua Vikström. suur tänu, härra president, on õige ja täiesti loogiline, et väikesed liikmesriigid Euroopa Liidus, kus rahvaarv on umbes sama, et nemad saadavad ka Euroopa Parlamenti ka sama arvu saadikuid. siin on nüüd tüliõun Austria ja Rootsi vahel ning äh, see tüliõun tuleneb sellest, et Rootsis on miljon elanikku rohkem kui Austrias meil on vaja leida õiglane ja demokraatlik lahendus. Rootsi peab säilitama oma kakskümmend saadikukohta ja Austria kaotab ühe. niimoodi esindab üks saadik umbes neljasada seitsekümmend viit tuhandet inimest. kui Rootsi kaotab selle koha, siis demokraatlikke põhimõtteid õõnestatakse ja Rootsi kodanikke diskrimineeritakse. Nad oleksid alaesindatud võrrelda, kui vaadata rahvaarvu ja võrrelda Rootsit teiste liikmesriikidega. sellepärast ma leian, et homme tuleks toetada põhiseaduskomisjoni ettepanekut, kõik muu oleks vale. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Prokk, palun. kaheks minutiks. härra president äh,, härra volinik, kallid kolleegid, tahan teha lihtsalt lühikese märkuse. kõigepealt palju tänu raportööridele suure töö eest, mis kohe kindlasti ei pakkunud lõbu ja mõnu, sest leida lahendus äh, teades, et äh, on ainult kaotajaid, kohe kindlasti ei ole lihtne ja sellega ei võida sõpru siiski leiti see lahendus mõistlikult ja ettevaatlikult, on täiesti selge, et teil on olnud mingi loogika oma ettepaneku tegemisel. ja ma arvan, et äh, jah, siin on küll konflikte, kuid parlamendis siiski on võimalik jõuda kokkuleppele. ma usun, et äh, meil tuleb ka öelda, et äh, praegustes tingimustes on leitud õiglane lahendus, kuigi mul tuleb siiski öelda, et üks riik ei kaota mitte ühte kohta, vaid suisa kolm kohta, selleks on Saksamaa Liitvabariik. me loobusime kolmest kohast juba Lissaboni lepinguga, aga siiski tuleb öelda, et tegemist on ainsa riigiga, kes kaotab kolm kohta kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kõik ülejäänud riigid kaotavad ühe parlamendikoha. härra Rangel, kui kohe alguses äh, loobutakse ametikohtadest, siis hiljem ei tohi seda riiki karistada ja see tõsiasi ka levelemata. ja veel üks asi, mida siin on ka öeldud, et äh, järgmisel korral on meil jällegi sarnane põhimõtteline arutelu legitiimsuse üles. olen nõus nendega, kes ütlevad, et äh, kahanev proportsionaalsus ei ole mitte ainult äh, Äh, koja küsimus, vaid äh, see proportsionaalsus ja legitiimsus on tegelikult kahe koja küsimus ja me peame siin mingi lahenduse leidma. ma arvan, et me peaksime ka väljapoole seda selgelt ütlema, me peame ka põhiseaduskohtutele selgelt ütlema, et see lahendus, mis meil praegusel hetkel on, arvestab proportsionaalsusega kahe koja puhul ja see on, lahendus on parem kui praegusel hetkel Saksamaa Liitvabariigis või USA-s. ma arvan, et äh, me peaksime siin piisavalt enesekindlad olema ja ütlema, et meil ei ole siin mitte midagi vaja teha, sest me praegusel hetkel oleme juba loonud eeldused selleks, et meil on demokraatlik lahendus, legitiimne lahendus, millega Euroopa kodanikud võivad rahul olla. suur tänu ja järgmisena üks minut ning proua Ulskog, palun herr talman! suur tänu härra president! esialgne ettepanek parlamendikohtade ümberjagamise kohta euroopa parlamendis on äh, toonud väikese erandi endaga kaasa. me näeme siin tegelikult päris korralikku pidevat joont ja siis äkki Rootsi puhul see joon teeb katkestuse ja läheb allapoole. Roots Rootsi peaks kahekümnest saadiku kohast eh, ühest loobuma ja võrreldes Austriaga eh, ei oleks eh, saadiku kohtade jagamine enam proportsionaalne. meie võitlesime selle otsuse vastu ning meid toetasid väga paljud riigid. põhiseaduskomisjon kuulas ka vägagi täpselt neid argumente ja mul oli väga hea meel selle üle. ma paluksin nüüd kõiki toetada seda uut ettepanekut ja lükata tagasi muudatusettepanek kaheksa. me ei räägi siin nüüd praegu sellest, et me esindame oma huvisid või siin põhiseaduslikke tehnikaid kasutame, vaid me räägime lihtsalt õiglasest demokraatlikust lahendusest kõikide jaoks. sellepärast ma loodan, et kõik need suurepärased sõnavõtud täna ka homme äh, hääletusel kajastust leiavad. suur tänu, Marita ja järgmisena proua Le Gripp. aitäh härra president, lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, ma tahaksin võt-, mm, tõsta, võtta kübara peast meie äh, kolleegide eest, kes on äh, väga rasket tööd teinud. Äh, e-, siin on räägitud ka selle eest, et see lahendus ei ole õiglane, aga see on siiski väga suure toetuse saanud põhiseaduskomisjonis. see ettepanek oli ühtaegu nii realistlik kui pragmaatiline. see on kõige vähem halb ettepanekutest, mis tehti, kui te lubate seda väljendit kasutada. Nad üritasid olla võimalikult vähe ebatruud kahaneva proportsionaalsuse põhimõttele et muuhulgas äh, oli põhimõtteks ka see, et mitte ükski riik ei kaotaks rohkem kui ühte kohta ning ma pean ütlema nüüd, et äh, ma olen pärit Prantsusmaalt, riigist, äh, mis arvab, et on alaesindatud, tal on täielik õigus seda arvata ning erinevalt teistest riikidest, kus on palju riike, on Prantsusmaa elanike arv ka kasvamas, mitte kahanemas ning äh, siiski ei tundu mulle poliitiliselt mõistlik ega asjakohane äh, kasutada ära äh, seda võimalust võtta vastu uusi Horvaatia kolleege parlamenti ja, ja arvata, et Prantsusmaal peaks olema rohkem äh, Ähm, saadikuid. mõningaid selliseid muudatusettepanekuid põhiseaduskomisjonis tehti, mina nendega nõus ei olnud, need lükati ka suure häälteenamusega tagasi. see, mis minu arvates praegu oluline on ja ma tegin ka vastava muudatusettepaneku, mis põhiseaduskomisjonis vastu võeti, Ehm, vaja on selgelt välja öelda, et äh, Euroopa Parlament, äh, mis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal valitakse, peab alates äh, ametiaja algusest tegema sisulist tööd selle teemaga selleks, et oleks võimalik välja töötada süsteem, mis ehm, juba ametiaja alguses võimaldaks jagada tulevikus kohti objektiivselt, jätkusuutlikult, õiglaselt, võttes arvesse demograafiat, seda tööd tuleb teha äh, sellises laiaulatuslikumas institutsioonilises raamistikus ja arvesse tuleb võtta ka häälte kaalumist nõukogus, aitäh. aitäh ja üheks minutiks on sõna kolleeg Regneril. aitäh härra president, äh, raportöörid Tšerskovki ja Galtieri oma algses raportis põhiseaduskomisjonis äh, käisid välja tasakaalustatud lahenduse, töötasid välja põhimõtted, põhimõtted pidid kehtima sama võrra kõigi liikmesriikide jaoks, ei tohtinud suurendada Euroopa Parlamendi saadikute arvu, arvesse tuli võtta kahanevat proportsionaalsust ja pragmaatilist lähenemist, et äh, iga riik võis kaotada ainult ühe koha. kui Austria ka kaotab nüüd ühe koha Rootsile, siis tähendab see seda, et Euroopa Parlament ainult Austria puhul ei arvesta enda poolt paika pandud reegleid ning ähm, Rootsi, Rootsilt, Rootsi asemel on nüüd äh, Austria ähm, ebaproportsionaalses olukorras. mina saan toetada ainult seda, et me peaksime algselt äh, algset raportit toetama ja peaksime ka seda äh, täiskogul hääletama. aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna härra Rangel. aitäh, härra president. ma tahtsin esmalt öelda seda, et äh, Gualtieri Traskovski raport on tasakaalustatud raport ja et äh, paljud keskmise suurusega Euroopa riigid äh, olid nõus sellega, et äh, nad äh, kaotavad ühe koha, see on mõistlik lahendus ja palju õnne raportööridele ja nendele riikidele, kes olid sellega nõus ja, ja võimaldasid sellega selle konsensuseni jõudmist. ning erinevalt sellest, mida just rääkis kolleeg Regner ja mida rääkis härra Karas, ei olnud algne raport äh, õige, seal oli viga sees ja viga seisnes selles, et Austria oli tegelikult äh, paremini äh, hakkama saanud, äh, Austria tulemus oli parem kui Rootsil meil on vaja objektiivseid kriteeriumeid ja need on ära toodud selles raportis, see on ainus võimalus, kuidas olukorda parandada ja Põhiseaduskomisjonis seda ka tehti, sest äh, kõik äh, keskmise suurusega riigid, Belgia, Tšehhi Vabariik, äh, Iirimaa, peavad loobuma ühest kohast, see võimaldab neil ka valijate ees kaitsta seda, et see lahendus on sidus ja paikapidav, aga ma palun, et teie tähelepanu ühe asjaolu jaoks, ei ole võimalik äh, õiglane olla äh, ilma, et jäetaks, äh, ilma, et tegeldaks ka nõukogus toimuvaga ja ilma, et ei käsitletaks koos parlamenti ja nõukogu. ma toetan seda, mida ütles härra Brokk, aga seda on vaja ka Saksa kolleegidele selgitada. Siin püstitati küsimus, et just nimelt Saksamaal asi nii, et Bremenil või Saarbrückenil on kolm riiki ja kolm häält Saksamaal ja Nordrhein-Westfalen, mis on küll väga palju suurem, neil on ainult kuus häält. kui keskmise suurusega ja väiksed riigid äh, on nõukogus erimeelt, siis ähm, ei ole tegemist enam äh, rangelt võttes proportsionaalsusega. meil on vaja tasakaalu mõlema institutsiooni vahel ning Horvaatia liitumisel liitumisega seonduvad probleemid ei ole täielikult lahendatud president volinik, ähm, kohtade jagamine on alati tundlik küsimus ja sellepärast äh, ol-, kuulsime nõukogust, et peaks vaatama laiemalt seda raportit. meie eesmärgiks on see, et me saame oma Horvaatia kolleege tervitada ja järgmised valimised õigeaegselt maha pidada. ma usun, et pragmaatiline lähenemine, mille Roberto Gualtieri ja Rafa Draškovski välja on pakkunud, on ainus jätkusuutlik ja võimalik praeguses olu, praegustes oludes suhtes. praegusel hetkel on täiesti võimatu muuta kogu süsteemi ilma, et äh, kogu institutsioonilist küsimust ümber struktureeritakse. praegusel hetkel ei ole seda poliitilist tahet teha seda enne kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimisi poliitiline tasakaal institutsioonides ei sõltu mitte ainult äh, parlamendikohtade jagamisest. kui me hakkame selle küsimusega tegema, siis me peaksime ka nõukogus häältejätuse ümber vaatama, sellepärast äh, tuleb hoolitseda selle eest, et kõik liikmed saavad äh, e-, valmistuda õigeaegselt kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimisteks ja palun toetada seda ettepanekut. suur tänu, Sita ja järgmisena Guerrero, Enrique Guerrero. suur tänu, härra juhataja. ma arvan, et äh, meie kahe raportööri meisterlikkus ei tule välja mitte ainult äh, selle raporti kvaliteedis, vaid ka selles, et nad on äh, suutnud veenda Põhiseaduskomisjoni selles, et nende raport on õige. ja ma loodan, et parlament võtab selle homme pragmaatilise ja realistliku lahendusena ka täiskoguna vastu. poliitiline lähenemine on olnud olulisem kui selle raporti tehnilised pooled. nüüd see raport on siis meie ees ja lahendab see ühe väga olulise vajaduse, nimelt et kuskilt tuleb Horvaatiale kohad leida. samas see raport avab aga ka tee tulevikuks, sellepärast et praegune kohtade jaot-, kohtade jaotus ei ole õige, see ei võta arvesse kahanevat proportsionaalsust piisavalt ja ma olen seega nõus kõikide eelkõnelejatega, kes proportsionaalsuse osas sõna võtnud on. Nad viitavad sellele, et see uus süsteem muidugi on ka asümmeetriline võrreldes sellega, millist äh, süsteemi kasutatakse nõukogus. aga ma arvan, et äh, selle ettepaneku puhul ükski riik ei tunne ennast äh, halvasti kohelduna, sellepärast et ükski riik ei kaota rohkemat kui ühte kohta ja ma arvan, et kui me selles osas kokkuleppele jõuame, siis meie oleme taganud tehnilise solidaarsuse härra, proua Belje. suur tänu, härra juhataja, kallid kolleegid, kõigepealt äh, ma tahaksin öelda, et äh, ma ei alahinda seda tööd, äh, mida on teinud äh, meie kolleegid, raportöörid selles küsimuses, aga see ettepanek, kus mitte ükski liikmesriik ei kaota ega võida rohkem kui ühte kohta, ei ole e, esindatuse põhimõtet demokraatias arvesse võttes õige. täna me taha, palutakse meil hääletada pragmaatilise tulemuse eest, mis läheb vastu Euroopa Liidu aluslepingute vaimule, aga selleks, et ühe, ühehäälsus saavutada nõukogus lihtsalt, kõik peavad oma koha, oma kohustust ka, kandma, ei ole nõu-, selge see, et nõukogus see ühehäälsus on praegu koos ja meie Euroopa Parlamendina rahvaesindajana ei pea äh, tegema nii, nagu nõukogu meilt nõuab ja me ei peaks leebuma dem-, loobuma demokraatiast, me peame hoopis võitlema kodanike usalduse eest. ja ma arvan, et see raport äh, lämmatab meie legitiimsuse ja ma kutsun üles kolleegid selle raporti homme tagasi lükkama. suur tänu, Sandriin! ja sellega on äh, sõna saanud kõik äh, siis kõnelejad ja läheme edasi vaba mikrofoni juurde ma tuletan teile meelde, et kõneaeg ähm, on üks minut ja ma kavatsen ka teid katkestada. et rohkem inimesi saaksid siis vaba mikrofoni all sõna. kõigepealt äh, Sean Kelly. Äh, suur tänu, härra juhataja. Äh, ma tahaks, mulle meeldivad raportöörid, aga nende raport mulle ei meeldi tegemist peaks olema kahaneva proportsionaalsuse realiseerumisega, tegelikuks on see depressiivne ja proportsioonist väljas proportsionaalsus. see diskrimineerib eriti väiksemate liikmesriikide vastu, kes ei tea aasta enne valimisi, mitu liikmekohta neil on ja kui suured nende piirkonnad on ja see on eriti ühe liik-, väikse liikmesriigi vastu suunatud. mina arvan, et see otsus peaks olema alles kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jaoks ja kaks tuhat viisteist peaks olema selge, mis kaks tuhat üheksateist saab vastavalt äh, rahvastikuprognoosidele on Iirimaa kõige äh, kiiremini kasvav rahvaarv, meie kogukonnad on ka väga kiiresti kasvavad äh, proportsionaalse süsteemi järgi oleks meil palju rohkem kohti ja öö, miinimum ei peaks seatama mitte kohtade miinimumina liikmesriigi kohta, vaid et kui mitu, mitut peab esindama üks saadik miinimumina. suur tänu öö, ja proua Pendergast. suur tänu, mina tahaksin Iiri, kutsuksin Iiri valitsust üles kasutama vetot nõukogu kohtumisel. seitsmesaja viiekümnest ühest kohast ainult kaksteist on Iirimaa käes ja see tähendab seda, et selleks, et Iirimaa seisukohad oleks näiteks ÜPP osas kuulda, peame me tegema tohutuid jõupingutusi. kui meilt võetakse veel koht ära, oleks väga raske olla esindatud kahekümne kahes erinevas komisjonis. meil on vaja kaalutud kohtade jagamist, mis annaks ka vähemuse häälele õiguse kuulda saada. Saksamaal on üheksakümmend üheksa kohta kohta, Iirimaal kaksteist kohta ja on täiesti selge see, et meie väljakutsed, meie probleemid perifeerse riigi kaitsmisel, eh, selle hoidmiseks Euroopa südame kesk, eh, otsuse langetus südames on, on eh, ebaõiglaselt suured ja need kohad on ebaõiglaselt jaotatud. suur tänu! ma kutsusin teid enne härra Penderkastiks, ütleb härra juhataja, vabandab nüüd kolleeg Lunatšek. Grüne bin ich natürlich Austria rohelisena olen ma väga nõus selle põhjusega, miks on vaja äh, seda kohandamist Horvaatia liitumise tõttu ja seetõttu on äh, vaja praegu lahendust leida. aga probleemiks on see, et meil ei ole kõikehõlmavat lahendust, mis oleks kõigi jaoks õiglane. mõlemal raportööril õnnestus äh, praegu puuduvate reeglite äh, sest hoolimata kompromiss äh, leida, mis aga ei olnud õiglane paljudes punktides. see, mida tegid, äh, tegi Põhjuseaduskomisjon, seda ütlen ma kolleegidele Hökmark ja Rangel ähm,, väga väikese häälte, ühehäälelise enamusega ähm, suutis Põhiseaduskomisjon äh, äh, probleemi Ungari ja Austria ja, ja Austria ja Rootsi äh, pea, peale lükata, seda ma ei arva, ma ei pea seda õigeks. nüüd on sõna härra Pattenil. Uh, suur tänu, härra juhataja. on äh, äh, suurepärane, et minu erakond Ühendkuningriigi iseseisvuspartei siin järjest rohkem kohti saab kahe tuhande üheksandal aastal, saime me teise valimistulemuse Ühendkuningriigi erakondadest. miks me neid kohti võidame, sellepärast et me oleme veendunult äh, valmis äh, britid viima Euroopa Parlamendist välja. mis puudutab nüüd kaks tuhat neliteist koosseisu, ma teeksin ühe Äh, siin prognoosi. Äh, see erakond, kes kõige rohkem kohti saab Ühendkuningriigist, on Ühendkuningriigi iseseisvuspartei. see peegeldab väga selgelt, äh, mida arvab Briti rahvas praegu ja on üks väga oluline verstapost meie teel Euroopa Liidust välja. suur tänu härra juhataja ütleb, et sinist kaarti vaba mikrofoni ajal ei saa äh, esitada. suur tänu, president. loogika selle ettepaneku taga on föderalismi teeniv loogika. Need me ei tohi unustada, et tegemist ei ole, on siin suveräänsete riikidega aga Euroopa Liidu juhivad suured riigid, mis soovivad oma tahet väikestele peale suruda ja see karistada saavad põhiliselt väikesed ja keskmise suurusega riigid. saadikute arv Portugalist äh, ja saadikukohtade vähenemine toob endaga kaasa selle, et mitmekesisus rahva esindamisel väheneb veelgi, et rahva arvamust ei arvestata. kas see on tahtlik, see on ju tegelikult ka rünnak demokraatia vastu, nii ei saa need asjad käia, nii nad ei tohi käia. rahvast, keda me esindame, näitab, et peab olema teistsuguseid lahendusi selleks, et äh, olukorda parandada. proua Sinclair, suur tänu, juhataja demokraatia ei ole kindlasti täiuslik ja kuigi ma arvan, et mõnede väikeste riikide eest tuleb äh, välja astuda, aga ma ütleksin, et minu koduriik Ühendkuningriik on äh, selgelt alaesindatud, minu valimispiirkonnas elab umbes viis miljonit äh, inimest ja meilt valiti sealt kuus inimest ehk äh, üheksasada viiskümmend tuhat kuskilt mm, inimese kohta. Maltalt ja Luksemburilt on aga ka kuus rahvasaadikut siin ja nende rahvaarv on umbes pool miljonit mina teen suuri jõupingutusi äh, selleks, et saada ühendust ähm, kõikide oma valijatega, aga ma ei suuda viie miljoniga saada kokkupuudet. Malta äh, ja Luksemburi äh, kolleegid aga palju väiksemal territooriumil peavad saama ühendust poole miljoni inimesega ainult ja minu meelest see on küll ebaõiglane. katkestab härra juhataja, annab sõna proua Paseskule din păcate această soluie penalizează doar unele dintre aitäh, see leitud lahendus ähm, seab mõned liikmesriigid, muuhulgas ka Rumeenia, halvemasse olukorda. minu riiki diskrimineeritakse võrreldes suurt, suuremate liikmesriikidega ning selline reform oleks pidanud välja pakkuma kestva lahenduse ja mm, mis ei äh, nõuaks äh, kohtade ümberjaotamist iga kord, kui mõni riik liitub. Ehm, demograafiliste andmete kontrollimine oleks väga oluline, seda enam, et äh, Rumeenias aastal kaks tuhat üksteist äh, paljusid inimesi rahvalahendusel arvelesse ei võetud ja äh, erinevus statistik ka ja rahvalahenduse andmete vahel on pool miljonit inimest suur tänu, proua Pasescu, härra Costello. suur tänu, härra juhataja. nii nagu minu teised Iiri kolleegid, ei saa ka mina seda raportit toetada, mille kohaselt Iirimaa kohtade arv väheneb ja Horvaatia kohtade arv ka minu meelest see raport läheb kahaneva proportsionaalsusele selgelt vastu, väikese ja keskmise suurusega riigid kannatavad suuremate riikide ikke all Äh, kahaneva proportsionaalsuse võtmeprintsiip on see, et väiksema rahvaarvuga riigid saaksid äh, saama rohkem kohti võrreldes suurte liikmesriikide rahvaarvuga. praegune ettepanek seda ette ei näe. Itaalia äh, kohtade arvu ja rahvaarvu suhe on küll palju soodsam kui meie jaoks. Iirimaal on praegu kõige kiiremini kasvav rahvastik Euroopa Liidus. me kaotame koha ja meie suhe kohtade ja rahvaarvu vahel on palju halvem kui näiteks Soome puhul Iirimaa kaotab võrreldes teistega palju rohkem see tähendab otseselt seda, et me ei suuda Iirimaad tõhusalt esindada, eriti kahekümne kahes äh, parlamendikomisjonis. Iirimaa on suurepärane riik, aga selle peale katkestatakse kõnelejad ja antakse sõna härra Obermeierile. jah, ähm, rõõmustav on see, et Horvaatia liitub, aga nüüd jagatakse kohti ümber kui äh, Austria kaotab Rootsile koha, siis see ei ole äh, põhjendatud, äh, ka raportis ei olnud seda Austria jaoks ette nähtud, ei saa olla nii, et kõigepealt pannakse paika kriteeriumid ja siis suvaliselt muudetakse neid selleks, et Austriat kahjustada. raportööridel oli vaja loo-, rohkem loogikat ja see arutelu muutub üsna segaseks, kui otsitakse objektiivseid kriteeriume, siis tuleks äh, Äh, vaadata, kuidas, äh, kui aktiivsed on Euroopa Parlamendi saadikud ja selles osas on austerlased eesotsas. suur tänu, kallid kolleegid, nüüd veel härra Mitchell. aitäh, härra president, kõigepealt me praegusel hetkel äh, palume ja räägime nagu see oleks kellegi huvides, kuid tegelikult on olukord selline, et me oleme praegu enda huvide tunnistajad. ma küsiksin teie käest selle küsimuse. miks on meil vaja seitsesada viitekümmet ühte parlamendisaadikut? leping ütleb, et see on maksimumarv, me võiksime ka öelda, et võtame kõigilt ühe maha, vähendame kakskümmend seitse ja siis oleks meil üheksateist võimalik anda, ka sellise lahendusega võiksime me nõus olla, me saaksime viisteist, kolmteist, kaksteist, üksteist vastavalt rahvastikarvule. see ei ole õige ja ma ei usu, et kahaneva proportsionaalsuse põhimõttest on kinni peetud. see kaevatakse kohtusse kõnelejad katkestatakse. suur tänu, sellega on kõnelejate nimekiri ammendunud ja nüüd kuuleme mõlema raportööri järeldusi, siiski ainult ühe, sellepärast et teist teema ei näe siinkohal, nii et härra Koltieri, palun. Teil on kaks minutit. Te võite ka kaasraportööri kaks minutit saada, kui soovite. suur tänu, härra president. tänan kõiki kolleege, kes võtsid sõna. suur tänu teie panuse eest Teie sõnavõtud näitasid, et meie, meil oli väga raske töö ära teha. ma tahaksin siin eriti tulla selle juurde, mida ütles härra Rangel, et mõned liikmesriigid kaotavad koha aga sellegipoolest loogika jääb alles äh, ja et selle ettepaneku põhimõtetest saadakse aru. suur tänu, et andsite panuse esimese sammu lõpetamiseks selle menetluse puhul, see menetlus on kohe kindlasti raske. ma usun, et see arutelu näitas, miks see meie sees seisev ülesanne oli nii raske. Euroopa demokraatia põhineb äh, kaksikesinduse põhimõttele, kodanike ja riikide esindatusele. ja see põhimõte muutub raskemaks seetõttu, et ei ole võimalik reaalselt vaadates mõlemat äh, põhimõtet kaitsta. me võime kas kodanikke proportsionaalselt jaotada või siis ka liikmesriike proportsionaalselt jaotada, nii et me peame need kaks põhimõtet omavahel ühendama. tegemist on väga raske leida tasakaalu kahe koja vahel, parlamendi ja nõukogu vahel tegemist on äh, tasakaalu küsimusega, mis, mida ei saa abstraktselt ja ühepoolselt paika panna, vaid tegemist on ajaloolise protsessi tulemuseks, kus tuleb äh, arvestada erinevate arvamustega. ja seetõttu ka teatud arv parlamendiliikmete äh, jaoks paika pandi see on väga keeruline küsimus ning ähm, seepärast ma palun ka paljusid äh, kolleege, saage sellest aru, siin üks kolleegidest, proua Wertmann, rääkis matemaatilisest lahendusest ja matemaatikalist äh, lahendust me ka kaalusime, aga teie riik, Austria, oleks siis kaotanud kolm kohta ma ei tea, kas äh, Cambridge'i või paraboolide lahendust kasutada või ka matemaatilist lahendust kasutada. me peame olema väga ettevaatlikud, kui hakkame kasutama matemaatikat. siis suuremad riigid, äh, kolleegid suurtest riikidest äh, täiesti õigustatult nõudsid, et kohtade arv kasvaks nende jaoks, kuid arutelu näitas vägagi selgelt, proua Belje, te saite aru, et ma ei räägi siin mitte ühehäälsusest ülemkogus, tähtis on, et parlament saaks ka sünteesivalt oma tööd teha, me ei saa siin lihtsalt äh, mingit suurte loogikat kasutada ja väikestele numbreid peale suruda, meil on vaja leida korralik lai-, laiapõhjaline lahendus ja tegelikult me ei räägi siin sellest, kas keegi kaotab mõne koha või võidab, vaid me tahame siin kasutada põhimõtet, mis kõige vähem vähem äh, mittetäiuslik oleks ja siin täiskogul me ju kõik toonitasime, et me kõik peaksime olema esindatud, see on täpselt see, mis endaga suuri probleeme kaasa toob. ja seepärast oli ka lahenduse leidmine nii raske, siis veel mõned punktid, mis siin arutelus ikka ja jälle välja tulid. Austria, Rootsi tüliõun, jah, ma saan aru nendest erinevate liikmesriikide arvamustest, saan ka aru, kui tundlik see küsimus on aga ma siiski meenutaksin teile midagi. mitte selleks, et äh, seda asja äh, vähem tähtsaks teha. Austrial ja Rootsil oli ju kaks lisakohta ja homsel hääletusel Te ju nii palju ei kaota, sest tegelikult võrreldes kahe tuhande üheksanda aastaga kohtade arv suureneb. ma saan aru, et mitte keegi ei ole vaimustunud sellest, et ta peab ühest kohast loobuma. jah, ma saan aru, et seda küsimust võib alati kaksiti näha. esialgne lahendus, mis oli loogiline, mis lähtus tasakaalust, et Ungari kaotab ainult ühe koha, mitte kaks või kolm ja seetõttu läks kaduma ka Rootsi koht, nii me räägime siin sellest nii-öelda kaheetapilisest lahendusest ja kõnelejad katkestatakse. see tähtis ja huvitav arutelu on lõppenud, ütleb president ja hääletus toimub homme kell kaksteist. järgmine päevakorrapunkt, selleks on Sharon Bowlesi raport, mis puudutab äh, Äh, Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi. raportöör proua Pauls saab kõigepealt sõna, palun